ja esimene punkt täna päevakorras on nõukogu avaldus Schengeni hindamismehhanismi õigusliku aluse kohta. ma tahaks viidata selle istungi alguses sellele, et et äh, meil ei ole selle arutelu puhul ette nähtud äh, vaba mikrofoni äh, vooru, nii et ma kordan, et vaba mikrofoni vooru täna ei ole praegu selle arutelu puhul